Um, tere õhtust, kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus komisjonile, mis käsitleb inimõigusi Euroopa Liidu ja Vietnami vahelistes kaubandussuhetes ja annan kohe viieks minutiks sõna härra